Good afternoon, dear colleagues. Uh, tere päevast, kallid kolleegid, tere tulemast ja ma vabandan, et me algusega hilineme, aga nagu teate, jälgime valimisi Ukrainas, mis seal kolme nädala pärast aset leiavad ja Ukraina meedia tahab teada, äh, kuidas me seda teeme ja kolmandat korda Euroopa Parlamendi ajaloos me siis teeme, varem oleme seda teinud Gruusias ja Kosovos, nagu te näete, Äh, täna, äh, sellel nädalal äh, meie komisjoni koosolek keskendub kahele asjale, üks on Euroopa Liidu roll ÜRO-s, kuidas paremini saavutada Euroopa Liidu välispoliitika eesmärke ning samuti on meil päevakorras üks punkt, mida on natuke muudetud, see on arvamuste vahetus Kristjan Lefleriga, Lefleriga, kes on Kuuba suhete eest vastutav ja teadusdiplomaatia teema on edasi lükatud. ma loodan, et päevakorra võib niimoodi kinnitatuks lugeda ja me saame kohe edasi minna kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on siis teist korda meie kolleegi Paavo Väürõneni raporti läbivaatamine ja selle raporti teemaks on, nagu öeldud, ähm, Euroopa Liidu äh, roll ÜRO-s, paljud kolleegid on selle teemaga viimastel kuudel väga palju tööd teinud, tegemist on siis olulise raportiga, et vaadata, kuidas Euroopa Liit saaks ennast paremini positsioneerida ÜRO süsteemis, saavutamaks meie peamisi välispoliitika eesmärke. nagu te teate, muudatusettepanekut oli kolmsada kakskümmend kaks, viis teist komisjoni koostasid oma arvamuse selle raporti kohta ning me teame, et raportöör ja variraportöör on välja töötanud kakskümmend neli kompromissmuudatusettepanekut selle raporti kohta. samuti on oluline täheldada, et esimese mõttevahetuse käigus Äh, me juba ütlesime, et meie raport ei ole selline aastaaruanne, äh, nõukogu teeb oma raporti, aga me lihtsalt tahame kindlaks teha, äh, mil määral ÜRO süsteemi saab kasutada Euroopa Liidu välispoliitiliste eesmärgide saavutamiseks ja et me maksimeeriksime oma mõju ÜRO-s, sest et tegemist on ju ülemaailmse haardega organisatsiooniga. ja nüüd annaksingi sõna härra Väurusele et ta räägiks meile, mis vahepeal on juhtunud ja tuletan meelde, et me hääletame seda raportit homme hommikul. palun, härra Väurunen, teil on sõna. esimees, äh, kallid kolleegid, äh, suur aitäh, äh, esimees selle raporti tutvustamise eest, tegemist ei ole Euroopa Liidu iga-aastase raportiga ÜRO kohta, tegemist on raportiga, mis peaks tugevdama Euroopa Liidu võimalusi mõjutada ülemaailmseid arenguid ÜRO süsteemi kaudu. esialgselt tegin ma ettepaneku, et selle raporti pealkiri võiks olla laiem, näiteks Euroopa Liidu ülemaailmne roll, aga seda teemat piirati ÜRO-ga, mis tegelikult Eh, ei seadnud sellele raportile väga suuri piire, sellepärast et ÜRO osaleb eh, rahvusvahelises koostöös igal pool, siit raportist on puudus aga see, kuidas meie kahepoolsed suhted riikidega väljaspool Euroopa Liitu või riikide rühmadega väljaspool Euroopa Liitu eh, saaks areneda, aga selliseid üldiseid ülemaailmseid teemasid oleme selles raportis käsitlenud Eh, selleks, et eh, tugevdada meie võimalusi saavutada meie välispoliitilisi eesmärke eh, ülemaailmsel tasandil, peame me kõigepealt tugevdama ÜRO süsteemi võimalusi. et ÜRO saaks tõesti maailma juhtida, me peame tugevdama ÜRO süsteemi globaalses kontekstis ning teiseks peaksime me suutma suurendada oma mõju ÜRO süsteemi sees. sellest selles raportis äh, juttu ongi, üritame teha sellelaadseid ettepanekuid, raport on väga lihtsalt üles ehitatud, kõigepealt ma äh, äh, tsiteerin või viitan Euroopa Liidu välispoliitika eesmärkidele, mis aluslepingutes kirjas on siis kirjeldan ÜRO süsteemi ja siis äh, äh, äh, need sätted, mis siis räägivad sellest, kuidas saavutada meie välispoliitika eesmärke. ÜRO süsteemil on kaks sammast, sellest ajast saadik, kui ÜRO harta seitsekümmend aastat tagasi vastu võeti, on Julgeolekunõukogu olemas ja Majandus- ja Sotsiaalnõukogu. selles raporti eelnõus olen ma loomulikult teinud ettepanekuid, kuidas reformida ja tugevdada Julgeolekunõukogu ning parandada selle toimimist. aga äh, me kõik saame aru, et äh, julgeolekunõukogu väga radikaalne muutmine on praktikas võimatu, aga mida äh, saab siis praeguses kontekstis teha, seda pakume siin raportis välja. teiseks, teen mõningad ettepanekud selle kohta, kuidas tugevdada ÜRO majand-, süsteemi majanduslikku ja sotsiaalset külge. raportis olid mul üsna ambitsioonikad mõtted. tahaksin eriti välja tuua kolme neist. kõigepealt tegin ettepaneku, et peaks ÜRO-l olema parlamentaarne assamblee, ma mõtlen ÜRO otsuseid langetavas struktuuris, mis pikemas perspektiivis võiks välja areneda maailma parlamendiks. see eh, ei saanud läbirääkimistel enamuse toetust, see seisukoht ja isegi mitte mõte, et et selline parlamentaarne assamblee luuakse. Eh, jo Lainen on selles vallas tegutsenud ja ta on öelnud, et Euroopa Parlament on kaks korda äh, nõustunud parlamentaarse assamblee loomisega, vähemalt eh, sel korral variraportööridega läbi rääkides ei õnnestunud mul seda toetust saavutada, aga see asi läheb hääletusele, eh, eraldi hääletusena, eh, kompromissis seda mõtet sees ei ole. teiseks, minu teine ambitsioonikas mõte oli, et me peaksime arendama ECOSOC-ist, siis Majandus- ja Sotsiaalnõukogust Äh, välja jätkusuutliku arengunõukogu, mis äh, hõlmaks siis äh, kõiki teisi koostöövaldkondi, välja arvatud julgeolek. ja samuti tegin ettepaneku, et see jätkusuutliku arengunõukogu omaks samasugust staatust ja samasugust struktuuri nagu julgeolekunõukogu. seal oleksid alalised liikmed, kes oleksid siis maailma suurimad, suurima majandusega riigid, sealhulgas siis ka Euroopa Liit ja siis roteeruvad liikmed ma arvan, et sellise struktuuri läbi võiks Euroopa Liit äh, tõesti äh, tugevasti mõjutada majanduslikku ja sotsiaalset äh, sektorit. see idee sellisel kujul läbi ei läinud, aga sõnastus punktis viis ja tegemist on kompromissiga kaheksa, on ka üsna rahuldav sõnastus. kõigepealt me ütleme, et äh, ECOSOC vajab tugevdamist. see tuleb saavutada eelkõige strukturaalsete ja funktsionaalsete reformide läbi. niisiis, kõigepealt see mõte, et tuleb läbi viia strukturaalsed ja funktsionaalsed reformid ja me täpselt ei ütle, ütle, millised reformid ja siis äh, järgmises lauses räägitakse sellest, et Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike kutsutakse üles kaaluma võimalust tugevdada Majandus- ja Sotsiaalnõukogu rolli äh,, arendades jätkusuutliku arengu nõukoguks. nii et, et see Ökosoki äh, nime muutmine on midagi, mida selles raportis mainitakse, nii et, et tegemist on kompromissiga see ei ole päris see, mida ma tahtsin, aga see on üsna, üsna lähedane sellele, mida ma soovisin ja võime tulevikus sellest, sellel alusel edasi tegutseda. siis kolmas idee, mis mul oli, kui ma seda teksti koostasin, korraldada Euroopa Parlamendi töö paremini, ma mõtlen siin just Euroopa Parlamendi tööd ülemaailmsete küsimustega Äh, selles ähm, äh, raportis, ähm, äh, mis on raporti eelnõus ja selle kohta on ka kompromissmuudatusettepanek, me kõigepealt tervitame seda, et komisjoni töö toimub nüüd klastrites, nii et, et meil on selline komisjoni ase, kõrge esindaja komisjoni asepresident, kelle ülesanne on, on koordineerida Euroopa Liidu välispoliitikat Äh, tihedas koostöös teiste Euroopa Liidu institutsioonidega ja siinkohal me rõhutame, et poliitika, millel on ülemaailmne haare, äh, peab olema just nimelt selle konkreetse klastri äh, keskmes ning punktis kolmteist, kompromissis kuusteist kutsume kõrget esindajat üles panema oma iga-aastases äh, raportis välis- ja julgeolekupoliitika kohta ka osa, mis äh, käsitleb Euroopa Liidu välispoliitika äh, eesmärkide saavutamist ning järgmises punktis me räägime sellest, et Euroopa Parlament peab suutma ülemaailmseid probleeme käsitleda sama põhjalikult nagu komisjon ja oma tööd ka vastavalt korraldada me kutsume kõiki komisjone üles, ma räägin komisjonidest, kelle pädevusse kuuluvad äh, välispoliitilise mõõtmega teemad, äh, siis äh, osalema selles töös ja välisasjade komisjon siis sellise sõnastuse juures on see komisjon, kes koordineerib parlamendi tööd ja kutsub siis teised komisjonid arvamust avaldama kui koostatakse iga-aastast aruannet Euroopa Liidu ülemaailmse rolli kohta. see on vajalik ja oluline samm Euroopa Parlamendi töös. tahaksin tänada variraportööre hea koostöö eest meil oli, meil toimusid keerulised arutelud, aga lõpptulemus on minu jaoks äh, vastuvõetav ma olen üritanud ähm, äh, nõustuda erinevate muudatusettepanekutega, kui sõnastasin kompromisse. Äh, mõned muudatusettepanekud olid liiga üksikasjalikud, äh, käsitlesid liiga palju ÜRO igapäevast tegevust selleks, et ma oleksin nad saanud sellesse raportisse sisse panna sest siin raportis käib jutt põhimõ-, põhiliselt põhimõtetest, institutsioonidest ja kogu ÜRO süsteemi suurest reformist. Äh, eraldi hääletustega toetan selliseid muudatusettepanekuid, mis on seotud selle raporti iseloomuga ning äh, jäävad selle raporti äh, teemasse, aga loomulikult on selliseid muudatusi, mis ei peaks siin raportis olema, neid muudatusi oli kolmsada kakskümmend kaks, hääletusnimekiri on valmis ja ma loodan, et meil homme kulgeb hääletus ladusasti. sekretäriaat on mind väga äh, palju aidanud, nii et mulle tundub, et kõik on hästi tehtud. aitäh, härra esimees, ja olen valmis äh, kuulama kolleegide kommentaare ja vastama ka nende küsimustele. aitäh, äh, härra Väüronen ma tutvustan hiljem meie variraportööri Hanna Danjani seisukohta, aga nüüd annan sõna Jo Lainenile Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, palun, härra Lainen. aitäh, esimees. mina ei ole variraportöör. ma võtan siin lihtsalt sõna kui eh, ÜRO töörühma liige Äh, tahaksin äh, tänada variraportööri, ta on teinud, saavutanud suurt edu, kakskümmend neli kompromissettepanekut, see näitab, et me üldiselt järgime sama suunda, äh, kuidas edasi arendada ja reformida ÜRO-d. see raport ei ole seotud äh, Eh, ÜRO Peaassamblee iga-aastaste istungite tsüklitega. me vaatame kaugemale tulevikku, kuidas me seda kogu maailma juhtimist ÜRO raames tugevdada saaksime eh, selline ülemaailmne juhtimine kahekümne esimesel sajandil on väga palju seotud jätkusuutlikkusega eh, ja küsimus on selles, et kas ECOSOC peaks seda rolli täitma või kas Äh, jah, kas meil on üldse vaja julgeolekunõukogu kõrvale seda jätkusuutlikud nõukogu, äh, äh, mõne aja pärast puutuvad sellest küsimused väga pakilised ja ma, kui räägitakse siin raportis Ecosoci tööst, siis raportöör on öelnud, et näiteks, et julgeolekunõukogu pole eriti võimalik reformida, et ma ei tea, kas siis ECOSOC-i on võimalik reformida jah, selles äh, vallas peaksime veel natuke järel või järele mõtlema, äh, kuidas me saaksime seda jätkusuutlikkuse elementi tugevdada. Äh, siis tahaksin rõhutada ka veel demokraatlikku aspekti selle ülemaailmse valitsemise juures. jah, tegemist on organisatsiooniga, kuhu kuuluvad riigid ja valitsused, aga meil on tänapäeval glo-, Äh, globaalsed probleemid ning minu jaoks ei teki küsimus, et äh, selles, et meil oleks vaja ka sellist parlamentaarset assambleed selleks, et äh, suurendada just nimelt demokraatlikku elementi ÜRO-s ja samuti on mul väga hea meel selle üle, et meie siin oma komisjonis tegeleme ka globaalsete teemadega ja äh, vaatame, äh, tegeleme ka sellega, mis puudutab näiteks keskkonnapoliitikat ja mitte ainult välispoliitikat. Äh, samuti tegeleme me inimõigustega, mille juures käsitleme ka keskkonnapoliitikat. nii et, et me ei tegele maailmapoliitikaga enam selle sõna klassikalises tähenduses. jah kindlasti peaks see olema üks eesmärk, millest me ei tohiks loobuda, aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg Postinaru, kes võtab sõna sotsiaaldemokraatide variraportööri nimel ja mul, sain valesti aru, et härra Lainen on variraportöör. Eh, aitäh, härra esimees, lihtsalt üks lühikene märkus. Eh, ma arvan, et meie raport eh, võimaldab tagasi vaadata Äh, ka sellele, et, äh, et äh, maailma liidrid juba üsna ammu rääkisid sellest, milline on rahvusvahelise õiguse roll, milline on ÜRO panus, kuidas kriise lahendada ja ma arvan, et ÜRO just nimelt nüüd rohkem kui kunagi varem peab mängima suuremat rolli, vaadates seda, kui palju meil igasuguseid kriise on, aga tutvustaksin nüüd oma kolleegi Soraya Posti seisukohta sest ta ei saa täna siin olla, tema lennuk, lend hilineb. Äh, ta tahaks äh, tänada raportööri konstruktiivse äh, läbirääkimiste vaimu eest, mis võimaldas üle saada kõige keerulisematest probleemidest. jätkusuutliku arengu nõukogu mõte luua selline jätkusuutliku arengu nõukogu oli äh, Äh, oluline teema arutlustele, aga ma arvan, et meil on õnnestunud saavutada hea kompromiss ja nüüd on vaja keskenduda ÜRO olemasolevate organite reformile ning tugevdada äh, Euroopa Liidu rolli ECOSOC-is, aga ei saa täielikult välistada ka seda, et ECOSOC-ist saab kunagi jätkusuutliku arengunõukogu. kompromiss kaks. väga paljud fraktsioonid esitasid häid muudatusettepanekuid Äh, äh, mis puudutas äh, peasekretäri valikuprotsessi, et see oleks läbipaistvam ja tagaks võrdsed võimalused meestele ja naistele. Neid käsitleb kompromiss, neid muudatusettepanekuid käsitleb kompromiss kaks. Euroopa Parlament on alati edendanud soolist võrdõiguslikkust ja võrdseid võimalusi ning seetõttu ma loodan, et enamik toetab seda kompromissi sellest ajast saadik, kui ÜRO tuhande üheksasaja neljakümne viiendal aastal loodi, ei ole eh, selle organisatsiooni eesotsas olnud naissoost peasekretäri ja muudatus sada nelikümmend viis räägitakse eh, sellest, eh, samuti räägitakse siin raportis naiste rollist konfliktide lahendamisel, ma ar-, loodan, et Euroopa Liit aitab selle ÜRO resolutsiooni kakskümmend viis ellurakendamisele, kus tunnustatakse seda rolli, mida naised võivad mängida kon-, konfliktide Äh, lahendamisel ja rahu tagamisel ja ma loodan, et enamus toetab sellesisulist muudatusettepanekut, seal räägitakse muuhulgas ka äh, turvalisest abordist äh, äh sõjaohvriteks olevatele naistele ning me vajame ka seda, et Euroopa Liit tegutseb selle nimel, et kogu maailmas kaotatakse ära surmanuhtlus äh, kakssada kolm ja on see muudatusettepanek ja kakssada viis defineeritakse kliimapõgenikke meie fraktsioon on esitanud muudatusettepaneku, kus nõutakse, et Euroopa Liit osaleks aktiivselt selle termini definitsiooni aruteludes, kliimapagulane, selle võimalik definitsioon rahvusvahelises õiguses või mis tahes siduvates rahvusvahelistes kokkulepetes. ma olin üllatunud, et mõned saadikud ei soovinud seda kompromissis mainida, sest Euroopa Parlament on seda teemat maininud varasemates dokumentides Äh, näiteks inimõiguste alases raportis, mis äh, sellel aastal on juba vastu võetud, ma loodan, et oleme selles küsimuses järjekindlad ja enamus toetab muudatusettepanekut kakssada viis. ning samuti tahaksin mainida seda, et paljude äh, maailma liidrite sõnavõttudes ÜRO-s räägiti kliimapagulastest ning ja räägiti, et see on järgmine suur kriis, millega me üsna peatselt võime silmitsi olla. aitäh, aitäh, härra Pustinaaru. ja nüüd äh, annan sõna härra Scholzile. aitäh, äh, president, aga mina tahaksin variraportööri tänada katse eest äh, neid erinevaid äh, Äh, äh, muudatusettepanekuid niimoodi kokku panna, et me üldiselt saaksime raportit äh, paremaks muuta ja vaadata, mida Euroopa Liit tõesti saab teha selleks, et ÜRÖ, ÜRO tööd parand-, parandada, et me oleksime ÜRO-s ühtsemad, et jah, me oleme praegu tunnistajaks sellisele muutuste protsessile. ma arvan, et ka kogu selle ra-, raporti areng näitab seda, kuidas me teatud asjades, näiteks ÜRO süsteemi reformimise küsimustes ja näiteks ka äh, Äh, ÜRO Julgeolekunõukogu Peaassamblee ja kõigi nendes muudes küsimustes äh, oleme üritanud leida võimalusi, kuidas Euroopa Liidu tule, tööd tulemuslikumaks muuta. Ähm, me oleme oma muudatusettepanekutega üritanud selgitanud, üritanud selgitada, et ähm, me just ähm, äh, leiame, et Euroopa Liit peaks protsessides rohkem kaasa rääkima ja nüüd, kui äh, rääkida ECOSO-, ECOSOC-ist, äh, siis äh, pärast aastatuhande arengu eesmärke peab mõtlema sellele, mis edasi saab, peab mõtlema, et ÜRO endale paneks eesmärgi jätkusuutlikult ja demokraatlikult asjadega tegeleda, tegeleda sotsiaalsete ja majanduslike väljakutsetega Äh, veel üks punkt. ka meie nagu Jo Lainen juba äh, rõhutas, äh, esitanud muudatusettepanekuid, mis tugevdavad demokraatlikku vastutus, vastutust selle, selleks, et suurendada inimeste usaldust ÜRO vastu. võib-olla Äh, siin äh, vaat-, äh, kaasata vabaühendusi, sellepärast et praegu, praegu näib, et inimestel ei ole väga, väga suurt usaldust sellele vastu, kuidas usaldust ei ole, täpselt nagu inimestel ei ole praegu usaldust ka Euroopa Liidu vastu, nii et, et meil on vaja leida neid viise, kuidas usaldust suurendada. ja seetõttu oleme me ka Ähm, mõelnud sellele, et võib-olla tõesti tuleks luua parlament ÜRO-s, me teame, kui raske see on, äh, aga selle teemaga peaks edasi äh, tegelema. Äh, ja me oleme ka punktis kolmkümmend kuus öelnud, et, et ÜRO julgeoleku Äh, nõukogu ja ka teised sellised üldised struktuurid on sellised, mis, mis vajavad äh, tugevdamist ähm, ja on terve rida muudatusettepanekuid, mida me toetame ja mis puudutab peasekretäri valimisi, äh, siis me oleme, oleksime lootnud, et raportöör oleks julgemini tegutsenud kompromisside üle läbirääkimisi pigades Eh, jah, meil on tõesti vaja muuta seda valikusüsteemi ja oleme selleks esitanud ka erinevaid ettepanekuid ja ma jah, komis-, kompromiss kaks on hea eh, ja, ja tõesti see, eh, me peaksime tõesti arutama seda, kuidas see peasekretäri valik peaks toimuma ja ma arvan, et meil peaks olema julgust, ma tean, et Eh, paljud fraktsioonid soovivad, et naised oleksid ÜRO struktuurides jõulisemalt esindatud ja eh, ja minu arvates oleks aeg jah ka, et ÜRO peasekretäriks saaks naine. Eh, niisiis, nii palju siis meie poolt, aitäh. aitäh, härra Šolts, kes oli kuue variraportöör. Barbara Lohpiir oli järgmisena. Thank you, Chair, and I also would like to thank aitäh, tahaksin ka omalt poolt tänada raportööri väga hea koostöö eest ning selle eest, et palju meie ettepanekutest on jõudnud kompromissi, viitan mõnele nendest. nüüd, mida kompromissid ei kata, aga mis on olulised Euroopa Liidu ja ÜRO suhetes. muudatusettepanek kuus, seitse, Euroopa Liidu koha jaoks Euroopa Liidu koha loomine Julgeolekunõukogus. see peegeldaks Euroopa Liidu ülemaailmset rolli. seda on kindlasti väga raske saavutada, aga me peaksime üles kutsuma sellele ikkagi edasi Euroopa Inimõiguste Kohus. me oleme ainus regioon maailmas, kus on oma kohus, millel on jurisdiktsioon, mis hõlmab siseriiklikud kohtud ja millele üksikisikutel on juurdepääs. selle kohtu olemasolu on andnud olulise panuse põhiõiguste austamisse, nii nagu nad on tagatud Euroopa Liidu kodanikele täna. et me näeme seda väga hea näitena ÜRO-s teiste regioonide jaoks. ÜRO rahuvalvajad, ÜRO-s toimus tippkohtumine rahuvalve osas septembris ning paljud riigid, näiteks Hiina, on lubanud anda täiendavaid eh, jõude nende struktuuride käsutusse ning eh, ka teised riigid peaksid rohkem ära tegema. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend üheksa, relvastatud droonide kasutamine, oleme rõhutanud range tõlgenduse vajadust rahvusvaheliste normide osas, mille kohaselt relvastatud droonide kasutamine peaks jääma rangelt rahvusvahelise õiguse raamidesse. ning muudatusettepanek kolmsada ÜRO Julgeolekunõukogu kohta. kui me tõesti usume ÜRO ja rahvusvahelise õigusriikluse printsiibi tugevdamisse, siis peaksid liikmesriigid vältima ÜRO Julgeolekunõukogu mandaadita teiste riikide asjadesse sekkumist ning riikidele tuleb meenutada nende pühendumust rahvusvahelisele õigusriigi printsiibile ning sellele, et ÜRO Julgeolekunõukogu mandaadita ei tohi sõjalist sekkumist olla ning ÜRO hartat ei tohi rikkuda. Need on need muudatusettepanekud, mis on meie jaoks väga olulised ning ma loodan, et neid toetatakse hääletuse ajal homme, aitäh! tänan, proua Lohvpiller! nüüd saab sõna härra Kaaba Thank you, Chairman, yeah. aitäh! osa oma kommentaaridest jätan loomulikult täiskogu arutelu jaoks, aga teid ei üllata kindlasti, et ma ei saa sellega nõustuda, sest siin sisuliselt tahetakse Euroopa Liidule rohkem õigusi ja liikmesriikidelt õigusi ära võtta, ma ei näe seda loogikat. arvestades, et meil on Prantsusmaa ja Ühendkuningriik, kes äh, kes on juba Julgeolekunõukogus ning lisaks on veel rot-, rotatsioonisüsteem, nii et mina sellega nõus ei ole. ning ma ootan elavat arutelu sellel teemal homme täiskogul. aitäh! näen, et rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et nüüd Arno Danjani, EPP rahva äh, pariraportööri märkused nüüd läbi minu suu. tema oli väga hea meel, et, temal oli väga hea meel, et koostöö sujus meie raportööri härra Jolaineniga ning et kolleegid on jõudnud kokkuleppele ühisteksti suhtes. tal oli väga hea meel selle üle, et raport keskendub nüüd Euroopa Liidu välissuhete strateegia üle, äh, suhete strateegiale ning vaatab just asja Euroopa Liidu poolt, mitte äh, nagu alguses oli ÜRO juhtimisstruktuuridele, mis ei oleks kohane Euroopa Parlamendi poolt vaadatuna, aga ta mõistab meie raportööri pikaajalisi püüdlusi jätkusuutliku arengunõukogu rajamise suunal ning äh, näen, et formuleering, mis on kokku lepitud, paistab olema vastuvõetav kõigile. raporti struktuur on nüüd tasakaalus põhiosa ja põhjenduste vahel ning äh, kogu see tehniline sõnastus on praegu saanud märksa täpsemaks seoses Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindajaga, Lissaboni lepinguga ja nii edasi. nii et eh, selles plaanis on meie variraportöör praeguse formuleeringuga väga rahul ning eh, saab nõustuda kahekümne nelja kompromissiga, enamusega nendest, mõne üksiku reservatsiooniga aga ma usun, et ka need küsimused lahenevad, näiteks küsimus selle kohta, kas Euroopa Parlament saab tõesti hakata sõna võtma selle üle, kuidas tuleks peasekretäri valida. loomulikult oleme sugude tasakaalu poolt esinduskogudes, et peasekretäri ametis ei ole naist veel olnud, aga see peaks ehk olema asi ÜRO organite jaoks nende endi otsustada niisugused märkused härra Danjanilt, kui rohkem kommentaare ei ole, siis äh, annan sõna härra Väirisele, nii, ja siis võtame asja kokku. aitäh, head kolleegid, tänan teid märkuste ja kommentaaride eest, saan teha lühidalt. olen kõik soovid, mis äh, siiani laual on, seoses teie individuaalsete ettepanekutega üles märkinud mõistan, et enamus fraktsioone toetavad nüüd kompromissmuudatusettepanekuid. rahvapartei poolt on teatud reservatsioonid teise kompromissi osas või noh, Rahvapartei õigemini kavatseb vastu hääletada, eks me näeme homme, mis see tulemus siis tuleb. aga ma vaatan nüüd hääletusnimekirja ja oma soovitusi vaatan nüüd läbi seoses, arvestades arutelu, mis praegu käis just meil olid alguses erinevad arvamused, aga oleme meie seisukohtades üksteisele lähenenud ning tulemus on väga hea. ja paneb hea aluse meie seisukohtade edasiarendamisele tulevikus. loomulikult on palju mõtteid, mida ei ole võimalik mahutada sellisesse raportisse, nii et kui on miinusmärk mingi muudatusettepaneku koha peal minu poolt, siis ei tähenda see tingimata, et see mõte on halb või et mina sellega nõus ei ole, vaid eh, lihtsalt seda, et raporti struktuur ja olemus piirab meid, piirab mind oma soovitustes. aga loomulikult hääletusel otsustab enamus lõpptulemuse. nii et keskendugem homsele hääletusele ja ma loodan, et saavutame raporti, mis on ülesehituselt loogiline ning ning järgib neid põhimõtteid, mida ma üritasin oma eelnõus ja läbirääkimistel järgida. aitäh teile, juhataja, ning tänan head kolleegid! aitäh, härra Väilinen! ning tänan proua Posti, härra Tänokit, Schultz, kolleeg Kastaldot ja teisi. võtame selle küsimuse päevakorras seega kokku, meenutades kõigile, et hääletus on kavas homme üheksa nelikümmend viis, nii et kõik on oodatud osalema hääletuses. homme hommikul pärast debatti Euroopa Liidu Hiina suhete üle. härra Kristjan Lehtler, välisteenistuse asepeasekretär majandusküsimustes liitub meiega paari minuti pärast, see tähendab, et saame teha paariminutise vaheaja, te saate vaadata oma e-sõnumeid ja muid sõnumeid telefonis ning äh, siis alust-, siis jätkame

okei okay,, dear colleagues uh,, it's four o'clock. head kolleegid, kell on neli. saame jätkata punktiga viis, see tähendab arvamuste vahetus härra Kristjan Lepleriga, keda ma tervitan ja kes on välisteenistuse, Euroopa välisteenistuse asepeasekretär, kes vastutab majandus- ja ülemaailmsete küsimuste eest. varem oli ta teises ametis, aga täna on esmakordselt siin oma uue ametikohaga seoses. Euroopa Liidu ja Kuuba suhetes on praegu täiesti uus moment, toimuvad läbirääkimised poliitilise dialoogi ning koostööleppe sõlmimiseks. Kuuba on ainus Ladina-Ameerika riik, millel ei ole veel koostöölepet ja poliitilist dialoogi Euroopa Liiduga ja selleks on täiesti arusaadavad põhjused, nagu me kõik teame. paralleelselt, paralleelselt Ameerika Ühendriigid on esimesest juulist kaks tuhat viisteist sõlminud diplomaatilised suhted Kuubaga ning me oleme huviga jälginud seda ajaloolist lähenemist kahe riigi vahel, mis on järk-järgult aset leidnud eelmise aasta algusest alates. ent suhete täieulatuslik normaliseerumine nõuab veel aega, sellepärast et suhted olid väga kauged, väga distantseerunud, arvestades ÜRO embargot, majanduslikku embargot. kuid nüüd otsustati alustada dialoogi ja on toimunud kuus kõrgetasemelist dialoogi kohtumist. Euroopa Liidul on diplomaatilised suhted olnud Kuubaga kakskümmend seitse aastat ning Euroopa Parlamendi osas võib öelda, et parlament on alati olnud dialoogi pidamise koht. Euroopa Parlamendi liikmed on kaheksakümne viiendast aastast juba praktiliselt kolmkümmend aastat äh, suhelnud oma Kuuba kolleegidega ning äh, Kuuba kolleegidega ka Par Latino Ähm, foorumist läbi. ning äh, eesmärgiks on liikuda Kuubas edasi inimõiguste austamise ja parlamentaarse demokraatia poole ja põhiõiguste tagamise poole. nii et selles mõttes on meil täna hea võimalus kuulda, kuidas hindab Euroopa välisteenistus edusamme Kuubal viimastel kuudel ning kuupoole liiguvad praegu läbirääkimised poliitilise koostööleppe osas ning kuna härra Lehler käis ise Kuubal kuu aega tagasi, siis oleks meil kindlasti huvitav kuulda tema muljeid, hiljutisi muljeid selle kohta, kuidas toim-, toimib elu riigis, arvestades seda muutuvat keskkonda rahvusvaheliselt. ning võib-olla saaks härra Lehler kommenteerida ka paavst Franciscus eh, hiljutist käi-, Kuubal käiku ning ka majandus- ja poliitilisi reforme riigis ning sotsiaalmajanduslikku olukorda üldiselt, arvestades seda, et riik on palju aastaid olnud isolatsioonis. nii palju sissejuhatuseks ning nüüd eh, paluksingi jätkata härra Lehtleril. aitäh, juhataja! päris, päris palju küsimusi, mille valgustamist te minult ootate. peaksin tõenäoliselt tegema mingi entsüklopeedilise sissejuhatuse Euroopa Liidu ja Kuuba suhetesse. tõepoolest, olen esimest korda parlamendis eh, oma uues ametis, kuid mitte esimest korda rääkimas Kuubast, sest Euroopa Liidu ja Kuuba leppega seoses oma varasemal ametikohal äh, Ameerikatega peetavate läbirääkimiste ühe direktorina olen ma seda juba teinud. Kuubast on juttu olnud ka juulikuisel täiskogul, kui volinik Haan ning komisjoni asepresident ja välispoliitika kõrge esindaja debatis Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika suhete üle puudutasid Kuuba küsimust samuti usun, et äh, võtmesõna seoses olukorraga riigis ning meie suhetega on, on ühelt poolt muutused, teiselt poolt äh, siis ähm, kontinuiteet. nii et äh, loomulikult on muutusi, on muutusi meie kontekstis, Kuubas, rahvusvahelises kontekstis, arvestades näiteks seda, mis toimub Ameerika Ühendriikide ja Kuuba vahel, aga samas on ka selge järjepidevus, kontinuiteet ning selge tahe Kuuba juhtide poolt säilitada järjepidevus oma poliitikas, oma struktuurides ning selline järjepidevus loomulikult ei ole alati ühitatav sellega, mida Kuuba inimeste eestkõnelejad ootavad ja mida Kuuba partnerid üle maailma ootavad Kuubalt. kõige olulisem muudatus viimasel aastal on olnud loomulikult lähenemine Kuuba ja Ameerika Ühendriikide vahel Kuuba on tulnud välja isolatsioonist Ameerika, Ameerikas, Ameerika riikidega. see isolatsioon oli loomulikult suhteline, aga alates eelmise aasta detsembrist igatahes on Kuuba tõusnud uuesti arvestatavaks regionaalseks võimuks, kes osaleb koos Ameerika Ühendriikidega eri tasanditel aruteludes, nagu me nägime Ameerika riikide foorumil ning Kuuba on asunud kaasa lööma aruteludes rahvusvahelisel tasemel väga erinevates küsimustes ning arvestades paavst Franciscuse külaskäiku Kuubale, kolmas paavsti külaskäik viimase kahekümne aasta jooksul Kuubale. ning ma arvan, et tegemist oli väga eduka külaskäiguga nii paavsti kui Kuuba seisukohast. võime seda hiljem natuke pikemalt käsitleda. on siis diplomaatiliste suhete taastamine Ameerika Ühendriikidega ning diplomaatiline nii-öelda normaliseerimine suhete osas, kui veel mitte majandussuhete normaliseerimine on juba märkimisväärselt suurendanud Ameerika turismi ning kaubavahetust Kuubaga, mis on suurenenud viimase paari kuu jooksul üle kahekümne protsendi. muutused on näha nii maastikel riigis siseselt ringi vaadates kui ka ootustes majanduslikult ja nii majanduslikus kui poliitilises plaanis. see on meile nii väljakutse kui samas toetus selles, mida meie ootame Euroopa Liidu ja Kuuba suhetes. oleme seda teinud juba, nagu teate, palju aastaid nagu juhataja mainis, kahe tuhande kaheksandal aastal, kui pärast paariaastast vaheaega taastati majanduskoostöö ja poliitiline dialoog Kuubaga ning kui ning paari dialoogi aasta järel EAS ja komisjon esitasid nõukogule ettepaneku vaadata üle raamistik Euroopa Liidu ja Kuuba suheteks ning alustada läbirääkimisi poliitilise dialoogi ja koostööleppe sõlmimiseks, liikumaks edasi mitteametlikult niisuguselt äh, poliitiliselt suhteliselt äh, häguselt raamistikult äh, selgele õiguslikule alusele rajatud kahepoolsele raamistikule, dialoogi ja koostööraamistik olete kursis kindlasti, et Kuuba ametivõimud on palju aastaid, kakskümmend aastat, on olnud seisukohal, et Euroopa Liidu ühine seisukoht on neid häiriv, kui Euroopa Liidu ühepoolne seisukohavõtt ning, seisukohavõtt ning loomulikult on neil õigus, see on ühepoolne seisukohavõtt Need, kes on päris pikka aega teist juba jälginud Euroopa Liidu poliitikat, meenutavad tõenäoliselt, et ühine seisukoht oli üks niisugune Amsterdami lepinguga juurutatud aktivorm. Neid ei võetud üldse palju vastu ning vastu võeti minu meelest ainult üks ühistrateegia enamus neist on kas unustatud või tühistatud ning see on ainus, mis on jäänud veel ning seega kujutab endast Euroopa Liidu teatud arengu äh, perioodi jäänukit ning äh, see jäänuk on meil sellest ajast, sellepärast et tol hetkel meil mingeid muid instrumente ei olnud. paar aastat tagasi tehtud otsus hakata liikuma raamkokkuleppe poole tugines veendumusel, et parim viis motiveerida ja stimuleerida muutusi ja progressi Kuubal on alustada Kuubaga läbirääkimisi ja suhtlemist ning teha seda, teha seda püsivalt. me teame, et on kindlasti küsimusi, milles me jääme eriarvamusele aga täpselt samasugune on olukord paljude maailma riikidega ning see kindlasti ei tohiks olla põhjuseks, miks Kuubaga mitte suhelda. ning sellest lähtuvalt olemegi alustanud läbirääkimisi uue raamistiku osas. Need läbirääkimised on praeguseks toimunud juba natukene vähem kui poolteist aastat meil toimus viies läbirääkimiste voor Havanas septembris, siis ma käisingi Havanas ning äh, ootame järgmist vooru siin Brüsselis novembri lõpus või detsembri alguses. no see võib tunduda päris pika ajana, tegelikult see nii ei ole. olen võrrelnud juba varem seda Euroopa Liidu ja Kanada poliitilise dialoogi ja koostööleppe sõlmimise läbirääkimistega ja Kanada ei ole väga keeruline partner. Kanadaga on meil väga palju ühiseid seisukohti ning need läbirääkimised võtsid kolmteist vooru ja kolm aastat kulus nende lõpuleviimiseks. nii et meie oleme juba viienda vooruni jõudnud ning käimas äh, on teine aasta läbirääkimisi ja meie edusamme on saavutatud päris palju, nii et ma arvan, et see asi liigub edasi hästi. kokkuleppel on kolm põhilist sammast. üks puudutab poliitilist dialoogi, käsitleb äh, üldisi poliitilisi küsimusi kahepoolselt või regionaalselt või mitmepoolselt, sealhulgas valitsemine, inimõigused, kas on tegemist põhiõiguste, kodanikuõiguste või majandussotsiaalõigustega, aga samuti ka ülemaailmsete väljakutsetega seotud küsimused, äh, ränne, narkootikumi diskrimineerimine ning äh, siis klassikalised välis- ja julgeolekupoliitika küsimused massihävitusrelvade leviku tõkestamine, väikerelvade kaubanduse kontrolli alla saamine ja nii edasi. teised kaks peatükki puudutavad üks siis koostööd, koostöö ja poliitikadialoog, sest kui me arendame koostööd, siis näiteks ütleme maaelu või põllumajandusreformi või keskkonna vallas või mitmetes teistes küsimustes, siis peaks meil olema dialoog poliitika ekspertide vahel, millest lähtuvalt me saame parem, paremini aru, kus me seisame ja missugused on meie arvamuste ühisosad ja, ja erinevused kolmas sammas, kolmas peatükk on siis kaubandus ja majandussuhted. ning tegemist ei ole eelisseisundit andva kokkuleppega. kindlasti mitte vabakaubandusleppega. ise, aga, aga kindlasti ka mitte eelisseisundit andva leppega, mida Kuuba ei ole taotlenud ning mida Euroopa Liit ei ole olnud valmis pakkuma loomulikult, vastavalt meie läbirääkimiste mandaadile, nii et kaubanduse pool puudutab rohkem seda, et tagada, et me saaksime samamoodi aru rahvusvahelistest standarditest ja normidest, et me saaksime kaubandust hõlbustada, teha koostööd tehniliste standardite, normide, SPS standardite osas, niisugused äh, küsimused, tollikoostöö ning administratiiv- ja regulatiivraamistiku tugevdamine investeeringuteks selles peatükis kaubandus- ja majandussuhted ning poliitika ja koostöö dialoogi osas on viie läbirääkimiste vooruga jõutud edasi väga hästi. enamus nendest kahest peatükist on praegu jõudnud äh, seisu, kus oleme juba kokku leppinud nendes formuleeringutes, mis peaksid raamist, raamkokkuleppesse minema ning mis seetõttu jõuavad ilmselt üsna pea meie poliitiliste ülemuste lauale, kelle heakskiidu saamisel saame esitleda neid eh, omalt poolt siis Euroopa Parlamendis ning Kuuba pool saab neid esitleda oma seadusandlikus kogus poliitilises peatükis on samuti olnud olulisi edasiliikumisi, ent äh, mitu olulist küsimust tahavad veel selgeks rääkimist, tagamaksed näiteks. kui me loome mingi raamistiku valitsemisalase ja inimõigusalase dialoogi osas, et me saaksime samamoodi aru sellest, mida niisugune raamistik siis hõlmab ning äh, et oleks selge, mida me selle raamistiku raames saame käsitleda ja mida ei saa. läbirääkimiste endi kõrvalt oleme alustanud juba ühe protsessiga selles valdkonnas, sest äh, natuke enne suve algust Euroopa Liidu eriesindaja inimõiguste küsimustes Stavros Lambrinidis aastas dialoogi inimõiguste küsimuses oma kolleegi ja analoogse ametnikuga Kuuba välisministeeriumis, kes käis siin ja kellega meil toimus terve päevapikkune läbirääkimiste voor. ja kellega loomulikult meil ei olnud ühiseid arvamusi kõigis küsimustes, mida arutati, ent ometi, kellega me leidsime ühise keele päris paljudes äh, raamküsimustes, äh, selles mõttes küsimustes selle kohta, mis on eeldused meie läbirääkimistele. ning ma loodan, et järgmisel läbirääkimiste voorul, kas novembri lõpus või detsembri alguses, nagu ütlesin, ja tõenäoliselt järgnemise aasta alguses, õnnestub meil jõuda kas äh, lõpliku kokkuleppeni või vähemalt enamuses äh, küsimustes kokkuleppeni selle poliitika peatüki osas raamkokkuleppest. me usume, et see on tehniliselt kindlasti võimalik, kui poliitiline tahe on olemas ning oleme Kuuba kolleegidele andnud märku, et meie poolt on poliitiline tahe olemas. usume, et on oluline edasi liikuda ning äh, see suhete raamistik kehtestada, sest äh, nii oleks võimalik ankurdada Euroopa Liidu ja Kuuba suhted mingisse kindlasse vormi praeguses kiiresti muutuvas keskkonnas. olukord muutub kiiresti arvestades eh, nende muutuvaid suhteid Ameerika Ühendriikide oma suure naabriga, olete lugenud või kuulnud kindlasti, et Barack Obama, Ameerika Ühendriikide president, on öelnud, et ta leiab, et Ameerika Ühendriikide kaubandusembargo Kuuba suhtes töötab iseendale vastu, on oma aja ära elanud ning on kutsunud kongressi üles seda tühistama. me oleme sellega täiesti päri, oleme samal seisukohal olnud juba päris pikka aega ning oleme seisukohal olnud, et see ei ole takistanud mitte üksnes Ameerika Ühendriikide ja Kuuba majandussuhteid, vaid, vaid takistab majandusreformi Kuubal. nii et üks meie eesmärkidest kindlasti on soodustada majandusreformi ja moderniseerimist Kuubal ning selleks loomulikult oleks vaja see embargo tühistada embargo puudutab ka Euroopa huvisid äh, kitsamalt, sest ta mõjub ekstraterritoriaalselt ja see on kakskümmend aastat olnud juba tüli küsimuseks Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel ning loomulikult näeksime ka meie hea meelega, et embargo tühistataks. Kuuba, nagu ma ütlesin ennist, on samuti väga aktiivne praegu Ladina-Ameerika ja ülemaailmsel areenil, nad on oluline arengukoostööpartner, koostööpartner paljudele saareriikidele Kariibi mere piirkonnas. Nad on Ameerika, olid Ameerika Ühendriikide väga tugev partner Aafrikas võitluses Ebola viiruse vastu läbi oma meditsiinimeeskondade ning äh, nad on andnud meditsiinilist või majandusabi ka paljudes teistes kohtades üle maailma. me usume, et siin on märkimisväärne potentsiaal teha koostööd Kuubaga. ning see on üks niisugune punkt, mille, millele saaks ehitada üles täiendavaid arenguid või täiendavaid, mille pinnalt saaks täiendavalt jätkata suhetega Kuubaga. meil on koostööprogramm Kuubaga ette nähtud viiskümmend miljonit eurot koostöösuheteks Kuubaga, seda ei ole loomulikult palju võrreldes teiste partneritega, kellega me koostööd teeme. aga see on oluline, arvestades seda koostööd, mis Kuubal on teiste partneritega üle maailma. ning üks olulisi prioriteete selle programmi raames on reformide toetuse fond mille raames me soovime töötada prioriteetvaldkondadega, mis on kindlaks määratud dialoogis läbi konkreetsete programmide, hea tava levitamisega, moderniseerimise ja reformide toetamisega Kuubal. loomulikult on ka olulisi raskus või ki-, olulisi küsimusi, mis on lahendamata ja keerulised ning kus on toimunud tagasiliikumist näiteks põhivabaduste küsimused, sõnavabadus, kogunemisvabadus. Need on küsimused, mis jätkuvalt kujutavad tõsiseid raskusi, põhjustavad tõsiseid raskusi meie suhetes ning mida me tõstatame suhtlemisel Kuuba kolleegidega. ning millega seoses oleme kutsunud Kuuba poolt üles juba aastaid rohkem usaldama ennast ja oma inimesi ning liikuma edasi ÜRO põhiõiguste, siis majandus ja sotsiaal ning poliitiliste ja, ja tsiviilõiguste ratifitseerimiselt edasi me teame, et ka Euroopa Parlamendis on teinekord raske ratifitseerida rahvusvahelisi lepinguid, aga üldjoontes tehakse seda kiiresti. nii et vastavalt kaks ÜRO konventsiooni on Kuuba parlamendis juba istunud seitse või kaheksa aastat ning see on väga pikk aeg, ükskõik mis parlamendile. nii et oleme neid eh, valmis kindlasti täiendavalt julgustama. nii põhiliste kodanikuõiguste vallas kui ka majandus- ja sotsiaalõiguste vallas edasi liikuma, parandamaks dialoogi õhkkonda, see dialoog meie hinnangul on parim või miks mitte ka ainus võimalus liikuda stabiilse enesekindla, rahumeelse ühiskonna poole. kui läbi dialoogi usaldust luua ei õnnas-, õnnestu, siis eh, takerdub ka moderniseerumine. ja me ei taha, et see takerduks, me tahame jätkata koostööd Kuuba partneritega nii kodanikuühiskonnas kui ka valitsuse institutsioonides, tagamaks parema elu Kuubal. aitäh! suur tänu teile! peasekretär, teie väga ülevaatliku äh, sõnavõtu eest meie suhete kohta Kuubaga. kolm kolleegi on soovinud sõna. kõigepealt annan sõna härra Kaalerile, palun. aitäh, härra Lefler, äh, selle äh, ülevaate eest asjade seisust ja sellest, kus läbirääkimistega praegu jõutud on põhimõtteliselt Äh, olen ma positiivselt meelestatud, et ka Kuubaga peaksime me pidama dialoogi eesmärgiga kokkulepe sõlmida, te ütlesite, et on kaks sõna, kontinuiteet ja muutused, niisiis ka mina isiklikult olen väga rahul sellega, et USA on Kuubaga äh, diplomaatilised suhted taastanud ja äh, ma loodan, et ka sanktsioonid kaotatakse. Äh, need on juba, minu arvates oleks need pidanud juba kakskümmend aastat tagasi ära kaotama. selle, sellepärast, et Kuuba ei kujuta juba viimased kakskümmend aastat USA-le enam mitte mingisugust ohtu. nii et, et Eh, need arutelud, mida me siin põhimõtteliselt praegu peame, neid me oleks pidanud juba varem pidama. Eh, mis puudutab eh, seda suurt kontinuiteeti struktuurides ja poliitikas, teisisõnu otsustavaks on võimu küsimus. see tähendab küsimus, kas partei on valmis oma monopolist loobuma, kas Äh, on äh, olemas äh, võimudel selline tegevuskava, mis viib demokraatlike muudatusteni või on Kuuba siis ainukene riik Ladina-Ameerikas, kus ei toimu mitmeparteilisi valimisi, kus võimul on ainult üks partei ja minu arvates peaks me seda ka nõudma läbirääkimiste käigus. me ei tohiks ju unustada, Äh, milline oli meie seisukoht äh, kuuekümne üheksandal aastal, ma lugesin äh, selle teksti uuesti läbi, siin on kõik poliitiliselt ikka paik, paikapidav, me ju ootame seda, et üks riik ennast te demokratiseeriks, täpselt nagu on teinud üldse ülejäänud Ladina-Ameerika ja ka kakskümmend aastat tagasi Ida-Euroopa. niisiis ma ei tea, kas äh, te seda olete juba nõudnud, äh, minu arvates oleks see õige ja ka minu küsimus siit. kas te äh, ütlete, et, et meil toimub, kas me peaksime seda dialoogi arendama praeguse võimuaparaadiga, kas te soovitate äh, et me nõuaksime Kuuba valitsuselt, et nad paneksid paika konkreetse ajakava riigi demokratiseerimiseks, eh, nagu meil oli näiteks eh, Kongo Demokraatliku Vabariigiga, Poolaga, teiste riikidega, eh, vabandust, mitte Poolaga, vaid teiste riikidega, mis on läinud üle totalitaarselt režiimilt demokraatiale ma loodan või vähemalt ma loodan ja et see oleks ka minu palve, et me nüüd eh, kakskümmend viis aastat eh, pärast eh, kommunistlike režiimide kokkuvarisemist ja, ja demokraatia võimule tulekut nendes riikides järgi ei annaks. me, see peaks olema midagi, mida meie nendelt nõuame ja kas teil on jäänud mulje, et Kuuba režiim ja selle toetajad Äh, tahavad äh, läbi viia ka äh, midagi selles vallas. ma tean, et era-, praegu tahetakse läbi viia erastamist, võimulolijad üritavad endale hotelle osta ja et võib-olla äh, peaks me valmistuma ka erastamiseks, et, sest kui äh, selles erastamises osales, selles osaleb ainult praegune nomenklatuur, siis, äh, siis äh, siis meil on näiteks ka hotellid Mia Miami's, mis on lihtsalt Kuuba nomenklatuuri kätes, nii et, et tahaksin teada ka, milline on meie tegevuskava Äh, Kuuba inimeste jaoks. mina ei soovi mingeid äh, Miami Reconquistat. Äh, mina sooviksin, et asjad viiksid demokraatlike valimisteni, kus Kuuba rahval tõesti on võimalik öelda, mida nad tahavad ja minu arvates me peaksime selles lepingus välja ütlema, et vana režiim Äh, ei saa olla uues äh, Kuubas võtmepositsioonil, nii et, et äh, me peaksime pöörama tähelepanu ka sellele, et me Kuuba rahvast ei unustaks ja kui me tõesti Kuubaga uusi suhteid tahame sisse seada, aitäh. Jürgen, Freund, please. nii, Jürgen, palun. okei okay. uh,. Ich Äh, mina ähm, äh, olen juba üheksakümne üheksandast aastast alates äh, Kuuba suhteid lääneriikidega. kõneleja küsib, et jah, härra Lefler ütleb, et ta on natuke kõva kuulmisena, härra Freund lubab kõvemini rääkida üheksakümne kaheksandast, üheksakümne üheksandast aastast alates olen äh, huvitunud Kuubast äh, ja kui paavst tollal äh, Kuubal käis, siis juba käisin seal ja üks kogemus, mis mul Kuubaga on, et olukord on erandlik. see riik Äh, näitab praegu äh, hoopis äh, mitte uusi märke kui see, millega me oleme harjunud ja praegu näivad asjad liikuvad normaalsuse suunas ning ma kahtlen, et kas see paavsti viimane külaskäik, mis, mis praegu aset leidis, et kas ka see praegu ei ole Kuuba natukene teistsuguses või erandlikus olukorras ning teiseks, te kõnenesite sellest, et see uus raamleping Euroopa Liidu ja Kuuba vahel sõlmitakse, et seda kuskil poole aasta, see töötatakse välja kuskil poole aasta jooksul ja mina tahaksin küsida, kas Euroopa Liit ma juba olen seda sarnases arutelus eh, ekspertidega Madridis küsinud, kas Euroopa Liidul Äh, ei ole asjad natukene käest ära läinud selle lähenemisega äh, Kuuba ja USA vahel, kas äh, pädevad ametkonnad Brüsselist on teadlikud olnud sellest, et selline lähenemine toimub, et et äh, toimub lähenemine USA ja Kuuba vahel ning mida see nüüd siis meie jaoks tähendab? Äh, äh, ameeriklased on meile jällegi järele jõudnud ja me, me jääme kuskil kuidagi kolmandaks nende kokkulepetega ja USA Äh, min-, mina äh, äh, pidades silmas USA-s eelseisvaid valis, valis, valimisi ja valimise tulemusi, et võib-olla USA-s praegune poliitiline pola-, polariseerumine on ka kuidagi seotud Kuuba poliitikaga ja seetõttu on USA jaoks praegu Kuuba poliitika oluline. aitäh nüüd annan sõna proua Dessarnesile, palun. suur tänu teile, härra esimees, arvan, et võime kõik tunda heameelt selle üle, mis on toimunud Euroopa äh, Kuuba ja Ameerika Ühendriikide vahelistes suhetes, loomulikult Ameerika Ühendriigil on äh, oluline roll olnud, ka paavstil olnud oluline roll, igatahes meil eurooplastel võib olla hea meel, isegi ma ei tea küll, kas meie oleme selles protsessis osalenud, kas lähedalt või kaugelt. teine küsimus, arvan, et ähm, ainus küsimus, mis eurooplaste ees seisab, on see, kuidas peaksime me toetama äh, Kuubat oma kahekordses äh, üleminekuprotsessis, ühest küljest majanduslik üleminek, mis äh, tuleb äh, lõpule viia ning teisest küljest üleminek demokraatiale. räägin kahekordsest üleminekust, sest olen absoluutselt veendunud selles, et tuleb liikuda mõlema eesmärgi suunas üheaegselt, liikuda kahe eesmärgi poole samaaegselt. tahaksin teada, mida arvate sellest topeltstrateegiast, kas on see võimalik, teiseks kas Ameerika Ühendriikidel on samasugune lähenemine kui meil või on nende lähenemine erinev? suur tänu teile ja nüüd annan sõna eh, proua eh, Sak-, Sakurale. suur tänu, härra Lefler pärast seda olulist informatsiooni, mida jagasite praeguses kriitilises olukorras, kus külma sõja mentaalsus hakkab peale jääma, jõupingutused tihendada äh, sõdemeid sotsialistliku tööliste riigiga Kuubal on äh, väga äh, uus lähenemine erinev sanktsioonidest, mis varem eksisteerisid nii et äh, see, mida te enne mainisite, on suurepärane raamistik äh, äh, arenguks võrdselt mõlemal poolel. siin on oluline ka see, et väike riik, mis üle viiekümne aasta elas mõrvarliku embargo tingimustes, et seda, temasse suheldakse nüüd nagu teistessegi riikidesse, arvan, et see peaks äh, väärima meie poolt tõelist äh, jõupingutust ja samas ka võrdset lähenemist kõigi osapoolte poolt. arvan, et meie äh, peaksime oma toetuse vastu võtma ainsagi tingimuseta Kuubale, see on väga vajalik ning arvan ka, et Euroopa Liidu ühtne seisukoht ning ka Euroopa äh, poliitika, eh, mis eh, on üheksakümne kuuendast aastast kehtinud, on olnud eh, takistuseks suhete arengus Kuuba Euroopa Liidu vahel, peame eelkõige otsustama mitte sekkuda selle riigi siseasjadesse ning loodame ka seda, et meie ühtne lähenemine toob positiivseid tagajärgi mõlemal Atlandi kaldal ning oluline on ka see, et läbirääkimised, mis on seni toimunud, on toimunud konstruktiivses õhkkonnas, näidates nii eh, mõlema osapoole soovi eh, süvendada juba olemasolevaid eh, suhteid Kuuba ja Euroopa Liidu vahel. lisaks sooviksin öelda, et kogu südamest toetan edasist suhete arengut Kuubaga, isegi kui äh, olukord on olnud raske Kuubal, Kuuba on jäänud väärikaks, kui soovite nii öelda, ning äh, kahtlemata võib öelda ka seda, et läbirääkimiste järgmine faas, äh, mis peavad ÜRO-s toimuma seoses Kuuba vastase embargoga, arvan, et nende läbirääkimiste tulemus on positiivne kõigile osa osapooltele. Thank you very much, madam Sakurafa. Now I give the floor to our tänu ja nüüd annan sõna meie sõbrale Mian Monnile. suur tänu teile, eh, suur tänu teile, härra Lefler, kõigepealt eh, palju õnne teie ametikõrgenduse poolt eh, Euroopa välisteenistuses, suur tänu ka teie sõnavõtu eest, sooviksin esitada mõned küsimused ja mõned kommentaarid, esimene küsimus on see, et see poolteist aastat kestnud protsess Eh, mille viies eh, läbirääkimiste voor toimus septembris, kas te olete tähendanud muutusi, täpsustusi, eh, muudatusi Kuuba seisukohtades, võttes arvesse praeguste diplomaatiliste suhete parandami-, paranemist Ameerika Ühendriikidega? ehk siis teiste sõnadega, kas mingisugust mõju on näha, eeldaksin, et jah, kui teie, kes te olete koha peal, kas Kuuba võimu esindajate seisukohad või suhtumised Euroopa Liitu äh, on muutunud, võttes arvesse, et on toimunud, äh, toimunud ajalooline sellised äh, revolutsioonilised muutused, paranenud on suhted Ameerika Ühendriikidega. kas see kuidagi on mõjutanud ka läbirääkimisi Euroopa Liiduga? see, arvan, et Kuuba võib ennast ju paremini tunda oma rahvusvahelises situatsioonis ning ei ole ka neil praegu samas nii suurt vajadust Euroopa Liiduga lepe sõlmida kui äh, varem, kuna nende kõige olulisema partneriga on äh, suhted paranenud, äh, kellega head suhted on Kuubale palju olulisemad kui meiega. kas olete selliseid muutusi täheldanud? teiseks mulle tundub, et äh, kaubanduslikust seisukohast lähtudes ehk siis äh, eeliskohtlemislepe, ähm, mis äh, lihtsustab turule, toodete turule pääsu, siis huvitatakse eelkõige ähm, ähm, koostööd ning tollileppeid. kas te võiksite pisut täpsemalt selgitada, mis seisundis on see majanduskaubandus küsimuste arutamine praegusel hetkel? ning veel äh, kolmandaks, äh, Euroopa Liit soovib äh, leida endale seisukohta olukorrast, mis peab olema Kuubast kahtlemata üleminekulise iseloomuga, sest olukord Kuubas peab muutuma, vaatame, kuidas see läheb. saan aru, et teie soovite Euroopa Liidu kohalolekut lihtsustada ning soovite äh, Äh, oma kohalolekut nähtavaks teha äh, lähitulevikus, äh, kui Kuuba režiimi, mil Kuuba režiim hakkab muutuma või siis ei hakka muutuma. mina olen üks neid, kes arvavad, et režiimi siis sügav sisu ei ole tegelikult muutunud. leian, et praegusel hetkel, praeguste perspektiivide järgi ei ole äh, Eh, olukord eh, muutunud ning tahaksin eh, rõhutada teile ka seda, kui olulist tähelepanu on meie parlament pööranud alati inimõigustele ning sooviksin, et inimõiguste kõrge esindaja Euroopa Liidus selle küsimusega edasi tegeleks, peame olema siin järjekindlad Euroopa, te teate, kui oluline Euroopa Parlamendile äh, inimõigused, te teate, kui palju dissidenti Kuubast äh, on, äh, paljudele Kuuba dissidentidele on omistatud Sahharovi auhind viimase kümne aasta jooksul ning praegusel hetkel, võttes arvesse, mis toimub inimeste inimõiguste valdkonnas kogu maailmas, ei tohi Euroopa Liit järele anda kuid sooviksin teada, kas on võimalik mingisugust positiivset positiivsemat nägemust saada eh, ÜRO eh, inimõiguste kõrgelt esindajalt. igatahes mina sügavalt olen skeptiline selles osas, kas eh, režiim on oma sisu muutnud, arvan, et pigem läheb nagu Hiinas, ehk siis, et majandus avaneb, kuid poliitiline süsteem jätkub. ning veel viimane kommentaar, vabandust, et ma nii pikalt räägin. Ameerika Ühendriikide embargo, millele te viitasite sooviksin teada, mis äh, ees ootab, mina pole optimist. ma ei arva, et asi sõltub sellest, äh, mida ütleb Obama või proua Clinton, sest äh, embargo küsimus on väljaspool Valge Maja pädevusi, sellega tegeleb kongress ning millal ning kui, kuni, kuni kongressis enamus ei muutu, on raske ka, et embargoga midagi muutuks, nii et tahaksin teada, mida teie sellest arvate, kas see nii on, kas on võimalik loota mingisuguseid arenguid selles valdkonnas Ameerika juhtkonna poolt, eh, esindajate koja või kongressi poolt, aitäh teile! suur tänu, nüüd annan sõna härra Postinarule. suur tänu teile, härra esimees, suur tänu teile, härra Lefler, teie panuse eest, see on äärmiselt ülevaatlik kahtlemata väga oluline ka selleks, et kogu küsimuse komplekssusest äh, aru saada meie suhetes Kuubaga. alustuseks sooviksin öelda, et peame Kuuba ennast koos vaatama läbi kolme dimensiooni, kõigepealt Ameerika Ühendriikide Kuuba suhete läbi. ajalooliselt olime meie paremas positsioonis. oleme olnud aga üllatunud äh, sellest, milliseid samme on Ameerika Ühendriigid astunud ning äh, sellele, kui kiiresti nende kahepoolsed suhted on arenenud, äh, võttes arvesse, kuidas, ähm, et eelmisel nädalal Ameerika kaubandussekretär külastas Havannat äh, ning esimest korda Ameerika Ühendriikide president rääkides ÜRO Peaassambleele mm, süüdistas mõlemad parlamenti selles, et äh, embargole ei ole lõpp tehtud. Need, äh, see näitab Ameerika diplomaatia tõelist soovi parandada suhteid Kuubaga. teiseks, ärgem unustagem Ameerika dimensiooni juures seda, et Obama tegi seda, mida ta tegi, äh, hoolimata vabariiklaste opositsioonist kongressis ning hoolimata sellest, kui tugev lobi on ähm, Kuuba eksiilil äh, Ameerika valitsuse juures äh, ja mil- ja võttes arvesse, et varsti tulevad presidendivalimised, aga hoolimata sellest nad seda tegid. Äh, teiseks on oluline meeles pidada seda, et Euroopal on ajaloolised suhted Kuubaga meil on paljud huvid, pühendumused äh, Kuuba suhtes ning paljud äh, liikmesriikidel on ajaloolised olulised suhted Kuubaga, nemad on samuti üles näidanud soovi tugevdada meie koostööd Kuubaga. sellega seoses Euroopa ei tohiks äh, olla üllatunud sellele, mida teised teevad, peaksime olema tõhusamad ja pragmaatilisemad äh, Kuubaga suhtlemisel. Euroopa peab olema ka täiesti teadlik sellest, et muutuste ajastul Ladina-Ameerikas on Kuuba üks meie mõjutusvahendeid, et Ladina-Ameerikas toimuvat äh, mõjutada, võttes arvesse, milline oluline roll on Kuubal olnud Ladina-Ameerikas viimaste aastakümnete vältel. seega peame vaatama äh, Kuuba poole mitte ainult emotsioonipõhiselt, vaid ka pragmaatiliselt äh, ning liikudes tõhususe suunas, et äh, saaksime olla positiivselt äh, mõjusad mitte ainult Kuubal, vaid ka Ameerika, vaid ka Ladina-Ameerikas ning kolmandaks, Kuuba ei ole üksi Kuuba ei ole mitte ainult Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel, vaid ka Hiina on Ladina-Ameerikas vägagi kohal ning olen veendunud selles, et Hiina on varsti rohkem kui nähtav Kuubal ja samuti ka Venemaa. kui meie mõtleme liialt kaua siis äh, võime oma äh, võimalused Kuubal maha magada. me ole, suhted on vähemalt mõnede liikmesriikide jaoks väga olulised olnud. olen lõpuks äh, oluline, veendunud ka selles, et läbirääkimiste vältel on meil võimalik mõjutada arenguid Kuubal. vaatan suure armukadedusega seda, mis toimub Ameerika Ühendriikides. Nemad äh, Ameerika Ühendriikides Garant äh, suutsid saavutada selle, et Kuuba vabastas poliitvange, miks neile õnnestus Ameerikas, aga Euroopas äh, seda ei suudetud teha, miks me äh, osutusime nii ebatõhusaks ning lõpetuseks on ka Ameerika, Ladina-Ameerikas murettekitavad muudatused, mis äh, Euroopa-Kuuba eh, vahelise koostööga on võimalik paremini hallatavad, nagu näiteks eh, Brasiilia majanduslangus, eh, selle regionaalse mõjuga ja nii edasi. Kuuba, meeldib see meile või mitte, nagu te seda ütlesite ja soovisin ise samuti selle välja öelda, et nad olid väga tõhukad, tõhusad Ebola vastu võitluses. Neil on palju arste, neil on eksperte põhjus, miks nad saatsid oma arste Aafrikasse, mis erineb meie endi seisukohtadest, näitab, et meil on endal samuti mõjutusvahendeid selleks, et äh, piirkonda mõjutada ja parandada globaalset olukorda, et äh, Euroopa ja Kuuba saaks liikuda edasi. suur tänu härra Postjana, järgmisena saab sõna proua Suuber. suur tänu teile. ka mina soovisin tänada härra Leflerit selle eest, et ta täna siia tuli. oleme juba eelnevaltki kohtunud näiteks Läti kohtumistel ja mul on härra Leflerile kaks küsimust on ilmselge, et praegu on ajalooline hetk, sest loobutakse isoleerimispoliitikast Kuuba rahva suhtes. meie me seisukohtade järgselt selline poliitik, sellisest poliitikast loobutakse, sest see kukkus läbi sõltumata eesmärkidest. sellega seoses muutub praegu ka äh, põhiosaliste strateegiat, seda nii Ameerika Ühendriikides kui Euroopas. siiski, kui soovitakse normaalset dialoogi võrdsete partnerite vahel, on siin kaks nõrka kohta, mis ei võimalda võrdselt eh, kohtuda. praegusel hetkel Eh, toimuvad eh, arutelud ebavõrdsete osapoolte vahel. härra Lehtner rääkis eh, Kuubaga läbirääkimiste ajaloost ning väga kummaline on see, et selline seisukoht on endiselt säilinud. kui seisukohad peaks olema ju äh, muutunud, tegemist on äh, sümboolselt väga mõjuka poliitika, äh, poliitilise instrumendiga, seda instrumenti säilitatakse, kuigi samas äh, ei ole sellel enam toimivat poliitilist kaalu. milline võimalus teie arvates on selle seisukoha muutmiseks, kas arvate, et äh, Euroopa Komisjon kavatseb äh, esitada ettepaneku nõukogule selle instrumendi ümbervaatamiseks. minu teine seisu-, äh, küsimus puudutab embargot. embargo kõrvaldamisest on räägitud, kuid see eksisteerib endiselt. milline roll on olnud Euroopa Liidul, et sellele, et embargo lõpeks, nagu eh, Euroopa Liit seda soovib, nagu härra Lehtner ka ütles. suur tänu, proua Suuber. rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et eh, annaksin nüüd härra Lehtnerile võimaluse eh, vastata paljudele küsimustele kümne kuni kaheteistkümne minuti vältel. palun. suur tänu teile suur tänu kommentaaride ja küsimuste eest. üritaksin äh, nad koondada vastustesse, see, mis puudutab Euroopa Liidu poliitika muutust, ühisseisukoha muutumist, läbirääkimiste jätkumist tulevikus, äh, Ameerika poliitika muutusetest äh, ning samuti muudest arengutest sellel saarel ning kogu eh, välispoliitilisest maastikust, kus eh, muutused toimuvad. härra Kaaler ütles, et ta vaatas eh, üle meie seisukohad ega ei leidnud sellest midagi sobivatut olevat. tegemist on üsnagi üldsõnalise tekstiga, mis toob välja Euroopa seisukohad selle kohta, millist ühiskonda meie partnerite juures meile näha meeldiks. me ei ütle, et keegi peaks midagi tegema, me lihtsalt esitame omapoolse visiooni. võite öelda, et äh, ühtse seisukoha läbikukkumine on just nimelt see, et äh, välispoliitikat ei aeta Euroopa äh, ametlikus häälekandjas avaldamisega. kuid oli väga selge, kui nõukogu meile mandaadi läbirääkimisteks andis poliitilise dialoogi ja koostöölepingu osas, et äh, pikaajalised eesmärgid muutuste äh, üleskutsumiseks ja äh, toetamiseks pikas perspektiivis Kuubal on endiselt mõistlikud, see oli Euroopa Liidu seisukoht, mitte ühisseisukoht kuid samas vastastikustamine on väga oluline, sest see näitab, et astutakse kontakti vastaskõnelejaga ning lepitakse kokku teatud te,, teatud seisukohtades, teatud terminites, mis, mille eesmärgiks on süvendada ja tõhustada dialoogi. nüüd see, kuidas seda teha, mida soovime saavutada paljud teie seast on ilmselt teadlikud sellest, et juba üsnagi pikka aega tagasi, ma ei mäleta enam, kes see oli, keegi Ameerika ajakirjanik karikeeris Euroopa välispoliitikat, öeldes, et räägime tasakesi äh, suurpräänik käes ma olen kindel, et piits ei ole sugugi kasulik, sest piitsad võivad murduda või inimesed võivad murduda, see meile juba ei meeldi. meie soovime teha kõik selleks, et keegi ei saaks haiget. E, ning kui me soovime vaidlusi võita, oma e, vastaskõnelejaid veenda, selle asemel, et survet avaldada e, muudatuste läbiviimiseks, meil ei ole mitte mingisuguseid vahendeid selleks, et, et Euroopa Liidust väljaspool muutusi läbi viia, võime seda toetada, aidata kaasa, arendada, kuid äh, kokkuvõttes kui riigivalitsus, riigi rahvas, ükskõik mis riigi äh, nad ka ei oleks, kui nad ei soovi protsessis osaleda, meie nende asemel teha seda ei saaks, seda võib öelda Kuuba ja paljude teiste maailma piirkondade kohta. on palju selliseid riike üle maailma kus samuti on ehm, ehm, ühe partei poolt moodustatud eh, valitsus, eh, millega eurooplastel on palju eh, ja, ja pikaajalisi suhteid, ilma et parlament oleks kunagi selle vastu protesteerinud. tuleme, peame olema valmis nõustuma sellega, et asjad juhtuvad äh, erineva kiirusega, peame sealjuures jääma truuks oma väärtustele ning äh, kui äh, soovime poliitilist dialoogi ja koostöö kokkulepet, siis äh, nagu seda ütles proua Sakuraza, teeme seda partnerluse vaimus. olgu siis tegemist võrd-, see, kas võib muidugi öelda, kas on võrdses läbirääkimis seisukohal, kui ühelt poolt on läbirääkijaks viissada miljonit eurooplast ja teiselt poolt paarkümmend miljonit kuubalast, samas aga loodan, et olete nõus sellega, et selles partnerluses, selles dialoogis me kaitseme oma põhiväärtusi. ning äh, see tähendab seda, äh, et tuleb lubada kodanikel oma arvamust avaldada sest arvame, et nii on kõige parem suurendada usaldust ning viia läbi muudatusi ühiskonnas. me endiselt kaitseme selliseid väärtusi oma eh, dialoogis Kuubaga ning eh, ka selles, kuidas me eh, koostööd soovime edasi arendada Kuuba valitsuse, Kuuba erinevate vastaskõnelejatega, pöördudes võimalikult suure osapoole Kuuba ühiskonnast, samas äh, täites seadust, me ei tegutse eh, kellegi selja taga, eriti mitte seaduse selja taga. nüüd eh, Ameerika Ühendriikide ja Kuuba eh, suhete lähenemine on äärmiselt tervitatav. see on hea Kuuba jaoks, see on Ameerika Ühendriikide jaoks positiivne, see on hea kogu lääne poolkerale, see on hea ka meile Mm, teatud äh, mõttes see meie läbirääkimisi raskendab, sest see annab, suurendab meie läbirääkimispartnerite äh, eneseusku, neil on eneseusku palju rohkem, kui seda oli aasta tagasi. ning loomulikult äh, tunne, nad tunnevad suurt huvi potentsiaalsete suhete edasise arengu vastu oma suure naabriga, sellega tegeletakse Havanas väga põhjalikult, nagu see nii peakski olema. samas peab selge olema see, et Ameerika Ühendriigid ja Kuuba peavad taastama diplomaatilised suhted, nagu te seda ütlesite, esimees oma sissejuhatuses. Euroopa Liidul on juba kolmkümmend aastat kehtinud diplomaatilised suhted Kuubaga, paljudel liikmesriikidel veel palju kauem. meie suhted on hoopis teisel tasandil Kuubaga kui ühele kaalukausile panna Venezuela nafta ja Venezuela võib seda juba varsti teha, siis Euroopa Liidu, siis Euroopa Liit on endiselt Kuuba suurim partner, suurim investor Kuubal. sellega seoses oleme majandusmuutuste, majanduse kaasajastamise küsimustes kõige olulisem kaasarääkija. see on endiselt nii, see jääb nii veel mõnda aega selge on ka see, et äh, kui äh, Kuuba lii-, liigub äh, lähenemise suunas Ameerika Ühendriikidega ning kui analüüsitakse seda, mida võiks, kuidas võiks välja näha suhted pärast majandusembargot, siis ollakse teadlikud ka sellest, et kahekümnenda sajandi ajaloo vältel esimese poole ajaloost olid nad praktiliselt täiesti eh, sõltuvad oma suurest põhjapoolsest naabrist ning teise poole olid nad täielikult eh, sõltuvad ühest eh, teisest suurest riigist, mis asus palju kaugemal. mõlemad olid Kuuba jaoks halvad, mõlemad sõltuvused ja erinevatel põhjustel. Nad oleks äärmiselt teadlikud sellest, et järgmine kord ei tohi äh, ainult äh, ühele äh, võimalusele lootma jääda, ma arvan, et see tugevdab meie seisu, meie positsiooni, mitte ei nõrgenda seda, nad näevad, et me oleme kasulikud tulevased partnerid, keda nad tunnevad ning keda nad üldjoontes usaldavad. nii et ma arvan, et me ei pea muretsema selle pärast, et Kuuba kaotaks kuidagi huvi Euroopa Liidu suhtes äh, ja pööraks meist eemale, mitte Ameerika Ühendriikide pärast, äh, mitte Venemaa pärast, äh, millel on väga palju tööd teha selleks, et tagasi tulla sellesse olukorda, mis, kus nad olid kakskümmend aastat tagasi või sama võib öelda ka Hiina kohta, meie tervitame Hiina eh, suuremat eh, panustamist investeerimispartneri, majanduspartneri, isegi koostööpartnerina. leiame, et eh, see on hea uudis, meie kõigil on palju ruumi, seega ei arva ma, et peaksime me tundma muret selles valdkonnas. nüüd topeltüleminek, millest rääkis äh, proua Sahanes ehk siis majanduspoliitiline äh, üleminekuperiood tõesti tõsi, arvan, et need on omavahel lahutamatult seotud ning äh, üks ei saa olla edukas ilma teiseta. ma ei usu, et Euroopa Liit ma, ma arvan, et üks ja Eh, teiseta. arvan, et ka Kuuba võimud ei usu seda. Nad usuvad, et on võimalik praegust süsteemi kaasajastada, muuta selle tõhusamaks, dünaamilisemaks, eh, luues rohkem töökohti, olles rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisem, ilma et selle põhimõtteid, poliitilisi või majanduslikke põhimõtteid ei muudetaks Äh, maailmas ei ole väga palju äh, näiteid, mis nende seisukohtades neid toetaks, nii palju kui meie seda näeme. aga siis võib-olla meie äh, nägemust piiravad meie enda kogemused. meie soovime toetada uusi mõtteviise, uusi tegutsemisviise, kas või näiteks meie põllumajandusprojektides, mis teevad koostööd Kuuba kooperatiividega, üritades eh, neile garanteerida võimalikult suurema manööverdamisvõimaluse, et nad saaks ise võimalikult palju otsuseid langetada, et nad otsustaks mitte ainult seda, mida toota, vaid ka seda, eh, kuidas tooteid müüa. sinna on endiselt väga pikk tee ja käia ja see tee ilmselt eh, on väga pikk pikk on äh, see ka äh, poliitiliselt äh, rääkides, väga palju on vaja teha olulist tööd, et näiteks valimisseadust muuta ja isegi nende esindusstruktuure muuta. see kahtlemata lähiperspektiivis muudatusi kaasa ei too Eh, see ei too kaasa selliseid juhtimisstruktuure, millega meie harjunud oleme, kuid samas eh, on see eh, võimalus, see on vähemalt võimalus võtta üles suund, kuhu nad sooviks edasi liikuda, meie jaoks üks olulisemaid küsimusi on see, et tuleb võimalikult laiendada avalikku arutelu teemavaldkonda, et oleks kuubalastel rohkem võimalust oma riigi tulevikku kujundada, see peaks aitama meil, eh, meid toet-, neid toetada selles, sellel suunal edasiliikumisel. ja seda nii poliitilises eh, valdkonnas kui ka majanduses. härra Mian, Mian Monde rääkisite majandussambast, eh, nagu ma ütlesin, tegemist äh, ei ole eeliskohtlemisleppega, sest seda ei ole kunagi meilt ka küsitud, alati on äh, raskem äh, riigi majanduse, riigi tsentraalset juhtimissüsteemi kasutavas riigiga teada sellisel juhul, mida üldse soovitakse. on hea teada, et investorid saavad tootlikult äh, paigutada oma raha, olles veendunud sealjuures, et mängureeglid kiirelt ei muutu. Hiinas võeti, vabandust, ütleb kõneleja, Kuubal võeti vastu uus investeerimisseadus äh, üle aasta tagasi, see oli oluline samm, sellele tuleb aga suuremad äh, toetusstruktuurid leida. kauba lihtsustamine toetus Kuuba majandussektoritele, see puudutab ka uusi iseseisvaid või poolisesseisvaid struktuure, nad äh, peaks kasutama uusi võimalusi parem, et äh, paremini mõista Euroopa turgusid, paremini mõista Euroopa tarbimismustreid, et äh, paremini, et parandada ja kvaliteeti ja ja samuti ka jät-, jätkuvust, et Euroopa turul müüda, müüa. Need on valdkonnad, mis aitavad üles ehitada usaldus, selle põhinevaid sildu ning see peaks viima meid tehniliselt tasandilt poliitika tasandile, mis jätkuks uute reformide ja uute struktuurimuudatuste suunas Kuuba majanduses eh, ning eh, aega see võtab, aga me oleme siiski üsnagi kannatlikud, oleme valmis eh, neid pikemalt toetama ja aitama edasi sisse viia tulevasi muudatusi Kuuba rahva huvides. aitäh, härra Lefler, aitäh kolleegidele teiepoolse panuse eest, minu arvates oli tegemist väga huvitava aruteluga hetkeolukorrast Euroopa Liidu ja Kuuba arenevatest suhetest, arvestades seda ka, et suhted USA-ga on muutunud, et käimas on eh, viies läbirääkimiste voor, eh, see viies läbirääkimiste voor Kuuba ja komisjoni vahel lõppes kuu aega tagasi ja härra Lefler juhtis neid läbirääkimisi. Eh, meie jaoks on äärmiselt oluline vaadata üldse regiooni laiemalt, vaadata Ladina-Ameerika riike, regionaalset koostööd ja sellele on kindlasti aidanud kaasa ka eelarveeraldised, te rääkisite siin äh, programmidest kaheksa tuhat kolmteist, kaks tuhat viisteist, äh, kui demokratiseerimine, inimõigused ja ühel päeval ka vabad valimised Kuubas äh, aset leiavad, siis ma olen kindel, et need vahendid suurenevad. suur aitäh, kolleegid, see olen tänaseks kõik ja kohtume homme kell üheksa, kui hääletame Euroopa Liidu ja Hiina suhete teemalist raportit, aitäh!